kohale ei jõua. asepresident Kallasega on meie dialoog olnud pidev pärast seda, kui ta määrati transpordivolinikuks. sellist kuulamist aga nagu täna ei ole varem toimunud täiskomisjoni ees saadikud mäletavad vast, et märtsi lõpus võtsime me vastu kahe tuhande kümnenda aasta tööprogrammi ja täna soovime, et volinik visandaks nii õigusloomelised kui mitteõigusloomelised algatused käesoleval aastal. ja loodetavasti toob ta ka välja mõningad prioriteedid kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks. ma tean, härra volinik, et saadikud soovivad vägagi küsimusi esitada erinevatel teemadel, näiteks ühtse Euroopa taeva ja vulkaanide peatamise asjus. nagu mina, mina, mina ja paljud teised inimesed arvavad, et te oleksite pidanud suutma vulkaanipurske pit-, peatada minult näiteks küsiti telefonitsi, mida ma olen ette võtnud, et vulkaanipurset peatada. aga igatahes kõigepealt annan teile sõna näiteks kümneks, viieteistkümneks minutiks ja nüüd, kus koordinaatorid on kohal, saavad nemad teile esitada kõigepealt küsimused ja teha oma kommentaarid. niisiis, asepresident Kallas, sõna on teil ja kolleegid, võtke arvesse ka asepresident Kallase tundeid sest äh, ta on unustanud oma prillid maha. ja kui ta nägemine on nii halb kui minul, siis äh, tal on probleeme. palun <laughs> Thank you so much and uh, and uh, <coughs> I yeah there's no not. suur tänu. ega see nägemise probleem nii suur ei olegi. mul on väga hea meel teie täiskomisjoni ees neid küsimusi arutada, mida me oleme korduvalt arutanud juba koordinaatoritega, siin on palju kuumi teemasid, nagu ka vulkaan, aga nüüd ma olen valmis jah, auväärsete saadikutega arutama tööprogrammi küsimusi ja peamisi algatusi. uue komisjoni tööprogramm transpordisektorit oluliseks prioriteediks, ennem see nii ei olnud, tuleb öelda. programmis on sees mitmeaastane mõõde, seeläbi saame me arutada mitte ainult kahe tuhande kümnendat aastat, vaid ka üldisemat strateegiat järgmisemateks aastateks. et äh, parandada transpordisüsteeme ja parandada äh, äh, tarbijate, reisijate olukorda, peame me lahti saama pudelikaeladest nii infrastruktuuris kui mujal. komisjoni programmi on sisse kirjutatud mitmed meetmed selles valdkonnas, aga ma olen sisse toonud ka algatused, mis läbi saame me kasutada oma kodanike äh, tugevdamaks äh, reisijate õigusi ja turvalisust. loomulikult kõigepealt alustan ma valge raamatuga transpordi tuleviku kohta. meil on kavatsus seda esitleda detsembris Euroopas asjad liiguvad aeglaselt. loodetavasti saame me sellega detsembriks valmis. aga kõige tähtsam on selle raamatu kvaliteet ja sisu. seal dokumendis on sisse toodud meie nägemus transpordi tulevikust ja tuleme välja ka transpordi tegevuskavaga järgmisteks kümnenditeks seal tegeletakse siseturu hea toimimisega, uute tehnoloogiate arenguga, kaasa arvatud puhtad sõidukid ja intelligentsed transpordisüsteemid. valge raamat teeb ettepaneku ka integreeritud lähenemiseks äh, infrastruktuuri ja rahastamismehhanismide jaoks teie panus, eriti härra Grossi raport kahe tuhande ühe, üheksanda aasta transpordi tuleviku teatise kohta tuleb ka, läheb ka arvesse võtmisele järgmisel aastal vaadatakse üle TEN-T suunised ja sellega koos tullakse välja ettepanekutega järgmiseks mitmeaastaseks võrgust- äh,, raamistikuks. me peame veel selles osas otsused vastu võtma, võttes arvesse äh, võt-, äh, meie finantspiiranguid, peame me keskenduma infrastru-, infrastruktuurile, ma toetan neid äh, peamiste koridoride väljatöötamist, mis, mille Euroopa lisaväärtus on kõige suurem ja seal peame me keskenduma innovatiivsetele ja rohelistele tehnoloogiatele, me peame koostama uue tulevikuvõrgustiku nägemuse, mida tuleb arutada nii liikmesriikidega kui parlamendiga. kõige olulisem esimene kohtumine on järgmisel Äh, nädalal äh, Saragoosas, kus kohtutakse siis Hispaania eesistujaga. valges raamatus on sisse kirjutatud ka meie äh, rahastamisstrateegia. kui me soovime maksimeerida Euroopa Liidu eelarve mõjusid, peame me lahti saama praegusest rahastamisinstrumentide fragmenteeritusest. ma toetan vägagi Euroopa infrastruktuuri äh,, rahastamisinfrastruktuuri loomist. et kõik äh, rahastamisvahendid äh, aitavad kaasa meie transpordi eesmärkide täitmisele. ennem suve vaheaega soovime üle vaadata esimese ra raudteepaketi, suurendamaks raudteesektori konkurentsivõimet. me vaatame üle praegused reeglid ja tuleme välja ka suunistega nende rakendamiseks. muuhulgas tegeleme me regulatiivametite tugevdamisega ja äh, võtame arvesse rohkem ka keskkonna äh, aspekte, kaasa arvatud lärmi samal ajal mõtiskleme me ka tulevaste sammude üle, parandamaks raudteesektori olukorda. reisijate turu avamine, in-, infrastruktuuri haldajate sõltumatus ja Euroopa äh, raudteeagentuuri äh, suurem roll on oluliseks äh, priori-, on prioriteetideks meie kahe tuhande üheteistkümnenda aasta programmis. me koostame praegu ma, ma tean, et teie koostate praegu ette resolutsiooni esimese raudteepaketi kohta, me jälgime teie arutelusid tähelepanelikult ja üritame neid ka arvesse võtta nii palju kui võimalik oma ettepanekud. nüüd siseturu küsimustes, tuleme me juunis välja uue paketi ettepanekuga, mis läbi saab tõhustada meie lennujaamade tegevust ja optimeerida äh, me, äh, sealse kapatsiteedi kasutamist, see puudutab teenindusaegade äh, äh, optimaalsemat kasutamist ja kapatsiteedi tõhusamat kasutamist. nüüd maanteetransport nii kaupade kui reisijate transpordis kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal me kavatseme välja tulla ka kabotaaži alal oma ettepanekutega. nüüd kodanike kaitse skännerite dokument valmib juuni keskpaigas. skännerite tõhusust hindame me samuti, vaatame, kuid millised on nende te mõjud tervisele ja kuidas on see seotud kodaniku privaatsuse kaitsega. me peame tegutsema õhureisijate, lennureisijate kaitsega ja uued reeglid langevad komitoloogia äh, menetluse alla ja me kavatseme, soovime, et õigusaktid võetakse vastu võimalikult kiiresti samuti kavatseme välja tulla maanteestrateegiaga kahe tuhande üheteistkümnest kahekümnenda aastani, me soovime tagada Euroopa kodanikele kõrge maanteeohutuse taseme, pidades silmas ka lähimuspõhimõtet. me peame aga tegelema kõige nõrkemate, nõrgemate äh, ahelatega, lülidega meie maanteetranspordi ahelas ja kõige nõrgemate liikmesriikidega. me peame paika panema koostööraamistiku liikmesriikide vahel ja vahetama paremaid kogemusi. komisjon kaalub praegu, kas minna edasi samasuguse lähenemisega, mis on paika pandud praeguses tegevuskavas äh, maanteeohutuse alal. mida toetati ka Grossi raportis. siis Adalma-Rajala raport, mis puudutab piiriülese infosüsteemi loomist maanteeohutuse valdkonnas, see tundub olevat üks võtmemeetmeid maanteeohutuse tava, parandamises lõpetuseks töötame me ettepaneku kallal, kuidas edaspidigi harmoneerida reegleid testide äh, äh, valdkonnas, et kõik meie äh, sõidukid oleks korralikult kontrollitud. juulis kavatseme me välja tulla uue merenduspaketiga, keskendume Äh, know-how'le ning ka personalile merendussektoris, et see sektor muutuks populaarsemaks. samal ajal tuleme välja õigusaktidega, millega soovitakse ellu rakendada merenduskonventsiooni sätteid, loomaks võrdsed tingimused ka koolituses, et tagamaks, et kõik meremehed Euroopa vetes oleks vastavalt tööstandarditele välja koolitatud. ennem aasta lõppu annan ma teile teada uutest sammudest äh, reisijate õiguste valdkonnas kõikides transpordiliikides. eesmärgiks on, et Euroopa õigustik tagab piisava kaitsetaseme ja toob välja ka edasised sammud. kui vaja, siis tuleme välja ka järg, järg, jätkusammudega järgmise aasta lõpus. tehnoloogia. nagu te teate, tehnoloogia on minu tegevuskavas olulisel kohal, esimene samm astutakse märtsis e-mobiilsuspaketi näol, mis läbi aitame me kaasa tehnoloogilistele murrangutele transpordisüsteemis. sinna on, on sisse kirjutatud äh, integreeritud äh, piletite müügisüsteemid, äh, tahograafid ja nii edasi. transporditeadustöö peab rohkem keskenduma praeguste väljakutsete lahendamisele, aga samuti parandame innovatsiooni taset Euroopa Liidus. transpordi teadusvaldkonnas soovime välja tulla transporditeaduse strateegilise plaaniga, mis loob strateegilise raamistiku, saavutamaks jätkusuutlik transpordisüsteem kahe tuhande viiekümnendaks aastaks ja seal keskendutakse Euroopa teadustöös piiratud arvule valdkondadele. vulkaanituhk õpetas meile nii mõndagi loomulikult, aga juba korduvalt olen ma seda küsimust arutanud ka täiskogul. ma võin ka seda siin loomulikult, seda edasi teha. eile näiteks just külastasin ma Euroopa lennundusohutus, lennuohutusametit, seal arutasime me mitmeid küsimusi. ma üritasin siin lihtsalt skemaatiliselt välja tuua oma peamised prioriteedid ja algatused. see ei ole kõikehõlmav nimekiri, on tulemas kindlasti teisigi ettepanekuid, kui vähegi võimalik, tuleme, paneme nad üht-, ühtsetesse pakettidesse, et me saaksime läheneda äh, sidusalt probleemidele. parlament on minevikus seda lähenemist toetanud ja loodetavasti teeb seda ka tulevikus. ja nii palju kui võimalik, kavatsen ma seda poliitikavaldkonda rohkem prioritiseerida sest me tõesti üritame ümber kujundada oma mandri majandust. ma ei rääkinud rahvusvahelisest mõõtmest eriti palju, sest see on ka väga suur. USA-ga toimusid väga keerukad läbirääkimised. Brasiilia suunal on päris head avangud toimunud. ja ka paar muud teemat saavad olema oluliseks prioriteediks meie tegevuskavas, sest eriti lennundus muu-, on muu-, muutunud ülemaailmseks nähtuseks ja käitumise ja ohutusreeglid peavad olema sarnased igal pool. loomulikult oleme valmis teie küsimustele vastama, kui teil on tarvis rohkem infot teiste küsimuste kohta, suur tänu! suur aitäh selle lühikese sissejuhatuse eest. nüüd siis annan ma sõna liikmetele, kõigepealt saavad sõna koordinaatorid ja siis ülejäänud liikmed, kes soovib sõna, peaks sellest andma mulle märku. nüüd loen ette, kes praegu on sõna juba soovinud. Mr. Kanchian, Mrs. Ayala Sender, Mr. De Grandes Pasquale, Mr. Van Dalen. So... Hüva nii et kui keegi veel soovib olla selles nimekirjas, siis peab ta sellest äh, mulle selgelt märku andma kohe praegu. ja teid lisatakse nimekirja. meil on äh, jäänud aega umbes tund, umbes tund aega, mis on äh, päris palju, nii et Matja, palun. ja palju tänu, härra esimees härra volinik, ma soovin samuti tänada teid. Teie programm on väga mitmekesine, järgmistel kuudel on ees väga palju tööd, nagu ka järgmisel kahel aastal. me loodame väga, et kahe tuhande kümnendal aastal me juba näeme esimesi vilju mina näen mõnda punkti, mis on võib-olla tungivamad kui teised, aga mis samas ka on seotud praeguse olukorraga transpordis, mida on vaja teha sõltumatult kavandatud projektidest. ma sooviksin teha mõned vihjed sellele ja ma sooviksin ka teada, millised on teie plaanid? kui me vaatame valdkondi, siis raudtee osas te kavatsete Ricasta raames algatada aktiivsemat tegevust. kas te ootate ka parlamendilt algatusi või te piirdute praegu käimasolevate uuringutega? ka paljudes teistes valdkondades ei ole turg nii avatud, kui ta võiks olla. kuidas te näete tulevikku? kas te näete, et, et siin oleks vaja kõigepealt läbi viia uuringuid või tuleks asja arutada parlamendis? millisena te kujutate ette maanteetranspordituru avamist? oleks huvitav teada, kuidas peaksid need asjad arenema teie meelest meil parlamendis on juba teatud kogemusi sadamateenuste osas. me, me üritasime siin edasi liikuda. kas ka teie võtate selle küsimuse ette? kui me räägime siseturust, siis oleks väga huvitav teada, millised võiksid siin veel olla võimalikud teemad mis puudutab teisi teemasid, siis näiteks vulkaani osas on kõne all olnud hüvitiste maksmine. kas teie kavatsete siin algatada arutelu? meie jaoks on see oluline küsimus. teine küsimus, milline on äh, läbirääkimiste seis Ameerika Ühendriikidega. kas siin on oodata midagi uut kahe tuhande kümnendal aastal? oleks väga kena, kui te teavitaksite ka parlamenti ja just seda komisjoni siin arengutest selles valdkonnas. samuti lennunduse osas lennukite ja lennukite maapealse teeninduse osas, milliseid uuendusi on siin oodata või te näete, et valdkonda on vaja lihtsalt kontrollida, läbi vaadata? milline on teie suhe äh, megatriksi? kas te näete raudteele konkurentsi Need oleksid minu küsimused, ma piirduksin sellega, sest ma usun, et ka teistel kolleegidel on veel küsimusi, tänan. suur aitäh, härra Kadriu, neli minutit, kõik koordinaatorid saavad kõne, kõneaega neljaks minutiks ja teised liikmed siis kaheks minutiks. aga kuna sõnasoovijaid on väga palju, siis seda aega kindlasti ei, ei pikendata. Ähm, palju tänu, härra volinik, ka sissejuhatuse eest. väga palju äh, on praegu teoksil äh, turujuhtmete osas. Äh, aga meie oleme muutunud juba natukene kannatamatuks me tahaksime näha konkreetseid dokumente ja siinkohal ka paar küsimust. kõigepealt vulkaan. mõne nädala eest te rääkisite äh, vast-, äh, sellest, et äh, luuakse koordineeriv üksus. kas siin on midagi edenenud, ma ei ole päris hästi aru saanud, millised peaksid olema selle koordineerimisüksuse ülesanded ja mis tingimustel ta siis töötaks millistesse küsimustesse ta võiks sekkuda, aga analoogiliste juhtumite puhul teine küsimus äh, et me võime lugeda näiteks ajakirjandusest väga palju võimalikke ettepanekuid, kuidas võiks hüvitiste maksmist korraldada, aga missugune on ametlik reaktsioon? kas on näiteks äh, midagi konkreetset oodata ka heitmete valdkonnas? ja üks küsimus, mis tuleb hääletamisele, on töövõtjate õigused, see on väga keeruline küsimus. füüsilistest isikust ettevõtjad, kas nemad jäävad reguleerimise alasse või ei jää? minul on küsimus, kas komisjon on valmis nägema ka muid lahendusi? kui täiskogul kinnitatakse otsus, siis iseseisvad ettevõtjad kuuluvad rakendusalasse, aga võib-olla oleks võimalik leida siin kompromissi. ja siis Eurovinjeti küsimus. umbes aasta tagasi esitas parlament nõukogule arvamuse selles küsimuses kas ka teie soovite kaasa rääkida selles küsimuses? Belgia eesistumise ajal, kas oleks loota siis juba eh, otsusele jõudmist ja veel üks punkt, mis on meie jaoks parlamendis väga oluline. see on jätkutöö, eh, mis puudutab juba alustatud ettevõtmisi. Eh, septembris kinnitati linna mobiilsuse tegevuskava kalendris oli kirjas näiteks, et kahe tuhande kümnendal aastal luuakse vaatluskeskus, mis jälgib linna mobiilsuse arengut. ma sooviksin, et siin tõepoolest juba midagi käima läheks ja me sooviksime teada, milline on asjade seis. tänan. Mrs Meissner for the ALDE group, four minutes please. suur aitäh palju tänu, palju tänu, härra volinik Kallas, teie selgituste eest. siin on kõnel olnud juba väga palju ja võib-olla kulub mul vähem kui neli minutit. Eh, mul on paar punkti. Eh, kõigepealt on see seotud kombineeritud rahaliste vahenditega. Revision of TNT, eh, see tuleb Saragossas kõne alla. TNT laiendamine, koridorid, küsimus ja wie kann man vielleicht Verkehre verlagern und dann auch, wie kann man es finanzieren? ja pudelikaelade küsimus, siin on äh, väga oluline ka rahastamise küsimus. Äh, ma tean, et äh, see on väga raske, kuidas oleks võimalik leida uusi rahastamisvahendeid, kuidas rahastada just vajalikke asju, kuidas selgitada välja, mis on kõige, kõige tähtsam. teine valdkond on siseturg ma äh, leian, et te ütlesite kohe algul, et üks teie esimestest eesmärkidest on äh, siseturu väljakujundamine äh, transpordi valdkonnas. Te algustasite juba integreeritud piletisüsteemide küsimusega ja võib-olla oleks, kui see süsteem oleks juba olemas olnud, oleks olnud ka vulkaanipurske ajal olnud võimalik inimesi kiiremini koju toimetada aga mis võiks olla realistlik tulevikus, millal need süsteemid võiksid käivituda, milline on teie nägemus? ja, ja siis veel üks küsimus, koostalitus, raudtee koostalitusvõime teiste süsteemidega. kas te olete siin juba läbirääkimisi alustanud ja millal võiks siin edasiliikumist oodata? ja kolmas küsimus on lühike te rääkisite kogemuste vahetamisest liiklusohutuse küsimuses ja piiriülesest liiklusohutussüsteemist ja see kõlab väga hästi, aga kuidas te seda konkreetselt ette kujutate? juulis kahe tuhande üheteistkümnendal aastal peaksid olema loodud sotsiaalsed suured eh, garantiid eh, merendustöötajatele, eh, siin tuleks algatada mm, paketi väljatöötamist. kõik laevandusega seotud küsimused on äärmiselt olulised ja oluline on ka muuta need elukutsed atraktiivseks noortele inimestele mis aga puudutab vulkaanipurset, siis väga paljud inimesed räägivad, et reisijate õigused ei olnud tagatud nii, nagu see peaks olema tegemist oli küll erakorralise olukorraga, äh, aga kas teie arvates olid reisijate õigused tagatud, kas siin on mingit ametlikku seisukohta selle suhtes? Teil on ka vastav rakkerühm, kas on äh, kindel kava selle kohta, mis ajaks peavad olema tööd lõpetatud? palju tänu! <laughs> Äh, ma unustasin veel ühtse taeva küsimuse. Äh, see on üks küsimus, mis huvitab meid kõiki loomulikult. see on äh, küsimus, mis samuti ootab väga kiiret edendamist. palju tänu! suur aitäh, proua Maiser! Teie kulutasite oma neli minutit kohe peaaegu täielikult ära, proua Lichtenberger, ei, härra Kraamer, ka neli minutit. palju tänu ettekande eest. mind huvitab väga pudelikaelade küsimus. kellelgi ei ole midagi selle küsimuse vastu, aga paraku me oleme näinud, et rahalised vahendid on vähenenud kahekümnelt miljonilt kaheksale miljonile, mis puudutab üle-euroopalisi transpordivõrke ma tahaksin öelda, et kui siin on neli suurt projekti, millest on vaja kinni äh, äh, pidada, siis äh, nende nelja projekti kõrval võib kõik muu unustada, sellepärast et need neelavad kogu raha. ma soovin ainult seda öelda, et praegu on Euroopa raudteetranspordi valdkonnas vähe raudteeühendusi, vähem raudteeühendusi üle endise raudse eesriide, kui seda oli eh, raudse eesriide ajal. Eh, kas siin on loota paranemist? ja teine küsimus, kliimastrateegia eh, aastani kaks tuhat kakskümmend ilma liiklusmahtusid vähendamata vähendada CO2 emissioone. küsimus on selles, millised on, küsimus ei ole selles, millised on üksikud meetmed, vaid raamtingimused Eh, kui me toetame eh, kliimavaenulikke eh, tegureid, kui me arendame transporte, siis kuidas on võimalik vähendada CO2 emissioone? millised raamtingimused võiksid olla teie meelest, et saavutada seatud eesmärke? igal aastal saavad Euroopa lennukompaniid Euroopa maksumaksjatelt miljardeid toetusi ilma eh, vulkaani eh, õnnet, eh, vulkaani tuha pursketa saavad nad nagunii igas aastas kolmkümmend miljardit toetust. Te rääkisite ka kiiruspiirangutest, alkoholi tarbimise piiramisest. aga me näeme, et Euroopas peavad autod ka päeval sõitma äh, Eh, tuledega, aga eh, samas eh, millised on kiiruspiirangud, millised on alkoholi tarbimise piirangud, kas siin on üldse üritatud kehtestada karmimaid norme, milline on siin üleüldse no, subsidiaarsus? ma ei saa päris hästi aru, millised on edasiminekud nendes valdkondades aastani kaks tuhat kakskümmend tahame vähendada heitmete emissioone kahekümne, eh, tahame eh, vähendada heitmete emissioone, aga kui praegu on ikkagi eh, tunduvalt odavam lennata kui raudteel sõita, siis kuidas on võimalik siin muutusi oodata? ja viimane küsimus. üks raudteelane ütles mulle, et integreeritud raudtee on iseenesest küll hea asi, aga kui raudtee, kui raudtee on eraldi liikide lõikes, siis on süsteem väga keeruline. ma tahaksin teada, kuidas on võimalik saavutada integreeritud raudtee, mida te teete, et liikmesriigid oleksid huvitatud raudteede ühendamisest? kas äh, te leiate, siin peaks kehtima ühenduse ühtne õigus? aitäh! ning nüüd siis proua Poster, kes on viimane selles esimeses voorus. suur aitäh ja tere tulemast, härra volinik! mul on kolm üsna lühikest märkust. kõigepealt, me oleme tõstatanud küsimuse komisjoni võimaliku rolli kohta mis puudutab seda, et ka raudteed võiksid sisse seada äh, arvutipõhise reserveerimissüsteemi üle kogu Euroopa, nii et kui keegi tahab hakata Soomest Itaaliasse sõitma, siis ta saaks pileti reserveerida kohe, ilma et ta peaks ühest riigist teise sõitma ja siis uue pileti reserveerima. ma arvan, et sellega oleksid ka kõik meie hulgas nõus, sest kõigile ju meeldiks, kui selline süsteem oleks olemas ja härra volinik eh, ehk võiks eh, sellest rohkem rääkida teiseks tahaks rääkida vulkaanitohast. Te ütlesite väga õigesti, härra volinik, et meil Strasbourgis juba oli sellekohane debatt ja see oli hea debatt. ja ma tahaksin siinkohal öelda, et me tervitame asjaolu, et komisjon andis meile väga kiiresti infot väga mitmete asjade kohta, mida me küsisime ja tegelikult äh, jaguneb see küsimus kaheks. kõigepealt see kulu, mis oli umbes neli koma seitsekümmend kaks miljardit eurot ähm, mille peavad siis kinni maksma erinevad ettevõtjad, see on erakorraline kulu, ja teie ütlesite omalt poolt, et te toetate, et Euroopa Komisjon toetab ähm, erinevaid äh, firmasid, et äh, liikmesriigid aitavad samuti maksta neid hüvitisi, mida nüüd tuleks maksta, mina omalt poolt ei kutsu üles andma riigiabi, iseenesest see ei olekski ju riigiabi, kuid ma tuletan meelde, et üheteistkümnenda septembri rünnakud äh, Ameerika Ühendriikides olid sarnased, ka siis suleti õhuruum, kuigi ainult kolmeks päevaks ja nüüd kuueks või seitsmeks päevaks. ma tahaksin lihtsalt küsida, kas äh, liikmesriigid on äh, teile andnud teada, kuidas nemad kavatsevad äh, lennufirmasid aidata? ja teine asi, mis puudutab vulkaanituhka, on hüvitis, mida tuleks maksta reisijatele. me ilmselt kõik oleme nõus, et reisijatele tuleks maksta hüvitist, võttes arvesse neid erakorralisi asjaolusid, kuid võttes te teisalt arvesse, et need asjaolud on tõesti nii erakorralised ja et need kulud on nii suured, tekib nii-öelda äh, kriitilise tähtsusega küsimus, et kas lennufirmad ise saavad mingit hüvitist või mingit finantsabi, võttes arvesse neid erakorralisi sündmusi, nagu öeldud. nii et ma tahaksin teada, mida teie arvate. ja kolmandaks ja viimaseks tuleksin tagasi selle kohta, mida siin enne äh, mainiti, ehk siis äh, kehaskännerid. ma saan aru, et te otsite ühist seisukohta ja ka meil on siin mitmeid lahkarvamusi kõige tähtsam on see, et millised need skännerid siis oleksid, millist äh, tehnikat hakatakse kasuta-, kasutatama. arvestades, et äh, kehaskännerid võivad olla vägagi kõrgtehnoloogilised, äh, võib-olla ei ole kõigil neid lihtne kasutada, kuid Ühendkuningriigis muudetakse nüüd nende kasutamine ilmselt kõigile kohustuslik, kohustuslikuks. ma saan aru, et te pidite sellest nagunii rääkima juuni keskpaigas, aga kui te saaksite umbkaudu öelda, milline on teie seisukoht, see rõõmustaks mind suur aitäh, äh, härra volinik, kas te soovite vastata neile esimestele küsimustele, mille koordinaatorid esitasid? Four minutes. neli minutit siis, jah? neli minutit, selline harilik olukord, võib-olla siis lasete juba kõik ära küsida ja annate mulle neli minutit vastamiseks. on selge, et äh, teatud, äh, teatud punktid on sellised, mis korduvad kõigis sõnavõttudes nii et ma proovin siis teha nii lühidalt kui võimalik raudteepaketi kohta ütlesin juba enne, et septembris saate selle oma käsutusse ja muidugi me pooldame turu avamist. kabotaaži küsimusega on samamoodi, ütlesin juba avasõnas, et me teeme ettepaneku kabotaaži kaotamiseks maanteetranspordis. vulkaani kohta, vulkaani kohta esitati mitmeid küsimusi kuid vulkaan ei saa käsutada, vulkaan ei allu meile, te teate seda, selline elu lihtsalt on, isegi komisjon ei saa anda loodusele käskusid. nii see kahjuks on ja vulkaan on lihtsalt äh, üks äh, riske, millega lennuliiklus on alati pidanud arvestama. koordineerimisüksus on äh, tööle hakanud, see puudutab kõige rohkem Eurokontrolli ja EASA-t ja seda, et liikmesriikide lennuasutused lennuliiklusega tegelevad asutused peavad koheselt andma informatsiooni, kui midagi sellist edaspidi juhtub. siis küsiti mitu korda selle kohta, kuidas on hüvitise maksmisega ja milline on Euroopa Komisjoni seisukoht. seisukoht on selge, see tuleneb meie dokumendist, me ei räägi hüvitisest, sest hüvitise maksmine tähendab definitsiooni kohaselt, et keegi on süüdi kuid uskuge mind, võin seda korrata teile nii palju kordi kui vaja, õhuruumi sulgemine tulenes olemasolevatest turvareeglitest, mille olid vastu võtnud kõik sidusrühmad. ja pean uuesti kordama ka seda, et ma olin kohal, kui need reeglid vastu võeti, kui teised inimesed hakkasid endalt küsima, või üksteiselt küsima, kas ehk tuleks neid turvareegleid lõdvendada, kas need peaksid olema paindlikumad, kuid äh, seda ei ole lihtne otsustada, seda ei ole lihtne öelda, sest äh, kui reeglid muutuvad liiga lõdvaks ja keegi saab seetõttu viga, siis tekib küsimus, kes vastutab, kes on süüdi. ja seetõttu tuleb vulkaani tuhka pidada erakorraliseks sündmuseks ja sellest tulenevad kahjud erakorraliseks kahjuks tuleb seda kahjut aga ka jagada. komisjon ei räägi hüvitisest, komisjon räägib just nimelt riigiabist. kui äh, mõned äh, riigid soovivad kaaluda riigiabi andmist neile lennuliinidele, kes muidu võivad pankrotistuda, siis peaksid vastavad firmad saama seda riigiabi taotleda ning äh, meie olemasolevad reeglid lubavad seda riigiabi ka anda. minu kolleeg härra Almunia on ka öelnud, et ta vaatab et ta vaatab neile taotlustele nii-öelda paindlikult, kuid riigiabi taotlusi ei ole esitatud siiamaani mitte ühtegi ja selleks on väga lihtne põhjus. Te rääkisite siin võimalikust kahjust, mis võib küündida kahe miljardi euroni või midagi sellist kuid äh, konkreetsetes dokumentides, kus riigiabi taodeldakse, tuleb ära näidata täpne kahju, mitte umbkaudne ja tuleb ka näidata, millest ja kuidas see on tekkinud. seega riigiabi andmine on võimalik, kuid hüvitise maksmine ei ole võimalik, kuivõrd selles sündmuses ei saa süüdistada mitte kedagi. ei saa Äh, ei saa öelda, et äh, otsustavatel ametkondadel ei olnud õigus öelda, et risk on nii suur, et tuleb sulgeda õhuruum, seega ei ole ka nemad süüdi. tuleb äh, toime tulla tagajärgedega, õppida juhtunust, kuid ei saa öelda, et keegi kindlasti tegi midagi valesti ja et see isik või need isikud on süüdi selles, mis juhtus ja seetõttu on meil õigus küsida neilt hüvitist. nii see ei olnud ja seetõttu hüvitist küsida ei saa. reisijate õiguste kohta ütlesin juba alguses, et reisijate õigusi tuleb austada ja kaitsta ning ma olen endiselt sellisel seisukohal. tegelikult on siin kolm asja. informatsioon, ümber ähm, teistele lendudele panemine või äh, siis äh, raha tagasimaksmine. kuna paljud lennud jäid ära, äh, siis paljud reisijad ei saanud lennata, kuid ei saa öelda, et seetõttu tuleb raha kindlasti tagasi maksta sest lennufirmad ei olnud selles süüdi. ja muidugi jääb õhku küsimärk, mis saab tulevikus, millised lennufirmad ehk oleks pidanud otsima rohkem hotelle klientidele, kas keegi tegi midagi valesti, kuid üldiselt võib öelda, et enamik lennuettevõtjaid ikkagi käitus mõistlikult, majutas selleks ajaks, kui lennata ei saanud, pani nad ümber teistele lendudele ja nii edasi sügisel, kui me hakkame reisijate õigusi uuesti arutama, võime me kindlasti ja peamegi kindlasti arvesse võtma vulkaanituhast saadud õppetunde, nii palju vulkaanist. ja siis küsiti veel, et kas keegi on taotlenud erandit, kas keegi on taotlenud erandit emissioonidega kauplemise süsteemist või mõnda muud erandit, ma ei ole sellest kuulnud. seega ma vastan eitavalt. jah kuluaarides räägitakse, kuid ametlikult ei ole keegi esitanud sellist ettepanekut. muidugi, kui te olete lennuettevõte, siis muidugi te võitlete enda huvide eest, see on loomulik ja tähtis küsimus nii täna kui tegelikult ka varem on olnud see, et EASA äh, teeb ettepaneku välja töötada täpsemad indikaatorid selle kohta, mis mootoreid kahjustab ja selleks nad peavad tegema koostööd äh, mootorite tootjatega, et äh, saada tõendeid, millistel äh, tingimustel ähm, on mõistlik lende keelata või millistel tingimustel tekib mingi kahju mootorile. on öeldud et tegelikult oleks tulnud äh, pilootidele siiski anda lennuõigus, äh, kuid äh, teisalt me võime küsida, et kui sellises erakorralises olukorras antakse piloodile õigus lennata ning lennuk kukub alla, kes siis on süüdi? on ikkagi selge, et vulkaanituhk on ohtlik, ma ise nägin seda pilti, kus lennuk oli lennanud vulkaanituhast läbi ja kuidas ta pärast seda välja nägi, seega on ikkagi põhjendatud väita, et vulkaanituhk ohustab lennuket ja lennukimootorid. siis räägiti TEN-T-st ja selle rahastamisest, see on kahtlemata tähtis teema ning on täiesti üllatav, kui palju sellest räägitakse. rahastamisvõimalused on olemas, aga teisest küljest neid nagu ei ole piisavalt. ja me oleme Johannes Haagiga, Haaniga kokku leppinud, et me peaksime eh, koordineerima oma projekte regionaalpoliitika alal kui me mõtleme oma üldistele strateegilistele eesmärkidele, eh, ka härra Haan tuleb siis eh, Saragossasse meiega ja aitab eh, meile seal arutada edasisi plaane ja see on loomulikult oluline, sest regionaalpoliitikale on eraldatud palju rohkem raha kui TNT projektidele. me oleme juba praegu arutanud väga mitmeid erinevaid võimalusi TNT projektide rahastamiseks, kuid miks ei ole seda siis tõhusalt tehtud, seda küsiksin ka mina ja seda, seda teemat ma kavatsen kindlasti edasi uurida, see pakub mulle vägagi huvi ja on minu jaoks tähtis äh, prioriteet. ma pean tähtsaks äh, leida vajalik raha. paljud inimesed äh, rääkisid koostalitusvõimest ja ka piletite süsteemist. ma arvan, et siin on tegemist ühe asjaga, millega me juba praegu võime edasi liikuda ja tegelikult oleme seda tööd ka alustanud selleks, et luua ühtne platvorm info andmiseks ja ka piletite ostmiseks, kuid äh, mitte siis ainult äh, transpordiliikide vaheliste piletite ostmiseks, vaid ka, äh, vaid ka ajakavade väljatöötamiseks, ehk siis kui te tahate kuskile minna, siis saate te vaadata, et on võimalik minna lennukiga, aga samal kellaajal läheks ka rong ja nii edasi. on olemas erinevad infotehnoloogilised meetodid, mis aitaksid seda süsteemi kasutada nii eraisikutel kui ettevõtetel sest eh, kui näiteks eh, üks ärimees tahab saata konteineri kaupadega punktist A punkti B, siis vajab ta informatsiooni ja me peame endalt küsima, millist informatsiooni, näiteks eh, maanteede kohta, kus see konteiner liigub ja nii edasi. kui on olemas kõik need pudelikaelad, millest rääkis härra Kraamer, siis on see transport muidugi keeruline, kuid samas on mõned pudelikaelad nii suured, et nende kõrvaldamine võtab aega ja mõned, samas mõned IT-lahendused on nii head ja nii arenenud, et nad võivad meid aidata. Eurovinett on see teema, millega me oleme teinud koostööd, mille alusel me hakkame tegema koostööd Belgia järgmise eesistujaga. selles projektis on mitmeid üksikasju, mida tuleb alles lahendada see puudutab kiirusepiiranguid ja seda, millise alkoholisisaldusega veres on juhil veel õigus äh, juhtida sõidukit. üldiselt on olemas kiirusepiirangud kõigis riikides peale Saksamaa, aga kui te sõidate Saksamaa kiirteel, siis te näete, et ka seal on mõnikord kiirus ikkagi piiratud ja neid äh, märke tuleb järjest äh, juurde. ma ei tea, kas on hea mõte Euroopa Liidus kehtestada ühtne kiirusepiirang või ka ühtne äh, Äh, alkoholisisalduse piirang veres mõnes riigis võib inimesi rohkem usaldada kui teistes. eks te olete seda isegi kogenud ja sellest me rääkisime ka kuulamisel. USA kohta, äh, meie leppe kohta USA-ga ütlen seda, et see allkirjastatakse kolmekümnendal juunil, allkirjastab Hispaania Euroopa Liidu eesistujana ja teiselt poolt siis USA, kuid ratifitseerimiseni läheb äh, rohkem aega. samas on oluline, on oluline, et see leping ähm, meil olema saab ja oluline oleks sõlmida ka teisi selliseid kahepoolseid äh, leppeid kolmandate riikidega. suur aitäh, nüüd me läheme siis edasi kõnelejate nimekirjaga ja ütlen kohe, et iga parlamendiliige saab rääkida rangelt kaks minutit või vähem, kui te ajast üle lähete, siis kõik enam ei saa sõna härra Kantsen kõigepealt. aga tõepoolest, kaks minutit aega hakkab nüüd. suur aitäh! suur aitäh äh, teile, härra esimees ja teile, härra volinik, äh, tere tulemast! kuulasin teie sissejuhatavat sõnavõttu ja ütleksin, et teie programm on väga ambitsioonikas ja ka väga laiaulatuslik vähemalt äh, võttes arvesse, kui palju on neid probleeme, mis äh, on olemas praegu. mina olen huvitatud äh, teatud kindlatest teemadest seoses sellega, mida te rääkisite, kõigepealt siis raudteepakett ja samuti ka kaupade vedu maanteedel ja raudteedel me kõik soovime, et transpordisektoril oleks jätkusuutlik äh, tulevik, teiegi soovite seda ja see on väga huvitav, kuid äh, meil on vaja, et Euroopa Komisjon annaks välja valge raamatu, et ta näitaks meile, millised programmid, äh, mismoodi, mismoodi neid kasutatakse. meil on erinevaid juhiseid ja juhtnööre transpordiliikide koostalituse kohta, kuid äh, reisijate õiguste kohta on meil kaks faili. üks äh, või kaks äh, toimikut, üks neist puudutab äh, siis siseveeteid ja meretransporti. Te räägite, et järgmisel aastal hakatakse arutama ka üldiseid transporditeemasid. ma arvan, et kõik need juhised tuleks kokku tuua nii-öelda ühe mütsi alla. mul on ka väga spetsiifiline küsimus. Te rääkisite siin sellest, et TEN-T jaoks on võimalik leida raha kas see programm lõimitakse teiste elementidega või mitte, sest raha võib ju olemas olla. aga lisaks on vaja luua ka midagi uut, võttes arvesse, et me elame majanduskriisi lõpuajal. aitäh! proua Ayala Senda, kaks minutit. suur tänu, härra esimees, ma teen lühidalt ohutus. härra volinik, millal kavatseb komisjon välja tulla uute, uue ettepanekuga piiriüleste trahvide kohta? kas te kavatsete oma mandaadi ajal midagi ette võtta ka infrastruktuuri turvalisuse osas ja siis kas kavatsete kaasada ka, kaasata ka mingisuguseid muid organisatsioone äh, turvalisuse äh, tõhustamiseks? mida te kavatsete ette võtta äh, finantsperspektiivide ajal, kas te kavatsete kolme- või neljakordistada transpordirahad? ma räägin siin loomulikult rahadest lihtsalt eelarves, võib-olla tuleb hiljem veel mingisuguseid summasid lisada, aga meil oleks tarvis sellist konkreetset eesmärki. räägitakse praegu kolmekordistamisest summade puhul, see tundub selline maagiline summa olevat. nüüd parlament toetaks teid, kui te kaitseksite Euroopa ühishuve, mis puudutab nende konflikti siseriiklike huvidega transpordivaldkonnas, siis meretransport, sadamad ja statistika. me tegime tegevuskava ettepaneku, äh, kas te kavatsete selle üle vaadata või mitte. siis tehnoloogia ja Cäsar, ma olen kuulnud, et see on selline fundamentaalne projekt, teie teate sellest kindlasti rohkem kui mina, aga probleem on siin selles, et tundub, et rahastamine on ahtraks jäänud. lõpetuseks äh, reisijate õigused, me rääkisime siin merendus- ja bussitranspordist ja sealsetest reisijatest, aga võib-olla tuleks need süsteemid harmoneerida, et reisijad oleks kõik teadlikud kõikide transpordiviiside äh, õigustest. Äh, äh, jah, palju tänu. mul on veel paar väikest küsimust seoses sellega, mida te juba vastasite, mis puudutab Eurovinjetti Te ütlesite, et äh, Belgia eesistumise ajal te võtate selle küsimuse käsile. milline on siin perspektiiv, äh, mida võib siin oodata ja mida te ise teete siin eesmärkide saavutamiseks? ja kuidas on võimalik luua äh, kindel mudel, kui me ei tööta ise konkreetsete äh, eesmärkide väljatöötamisel äh, juhtide õiguste osas. ja nüüd on äh, küsimus liikluse protokollis. nüüd on valitud Veneto see lugu on juba kestnud viisteist kuni kakskümmend aastat. kas siin on võimalik näha edasiminekut? üle-euroopalised võrgud, milliseid muudatusi on siin näha prioriteetsete projektide nimekirjas? kas siin on muudatusi või jääb ikkagi kõik vanamoodi? minu jaoks äh, ei ole üllatav, kui midagi ehituse valdkonnas edasi ei liigu, sest eelarvevahendeid on vähe. Äh, aga äh, samas on vaja transpordi valdkonnas ikkagi saavutada edasiminekut. ja siis veel küsimus füüsilistest isikust juhtida tööaja suhtes. ma paluksin ka sellele küsimusele vastust. Pascual, two minutes please. Sí, gracias, señor presidente. suur tänu, härra esimees. härra Kallas, te võiksite siin tõesti äh, tunda ennast nagu kodus. me tahaksime teid tänada solidaarsuse eest. me oleme siin muretsenud juba mõnda aega kriisi öö, äh, üle aga kui me paneme pead kokku, küll me midagi välja mõtleme. siin on väga palju erinevaid ettepanekuid, keeruline on neid kõiki läbi vaadata. aga kõigepealt Trans-Euroopa võrgustikud. mida te arvate kriisist, liikmesriikidel ei ole eriti palju raha on tehtud kärpeid kakskümmend kuni kaheksakümmend tuhat eurot näiteks, samuti vulkaaniprobleeme, ma ei soovi siin kedagi süüdistada, aga tuleb arvesse võtta ka äh, ebameeldivaid tingimusi. võib-olla force majeure'i jaoks oleks tarvis luua mingisugune eraldi solidaarsusfond, aitamaks reisijaid. siis raudteed millal hakatakse arvesse võtma ka ki-, kiirrongide puhul kaubavedusid, mitte ainult reisijaid. siis sadamad, see on juba vana teema, selle juurde tuleb uuesti tagasi pöörduda. me peame tagama, et ühendus üritab selle projekti ikkagi lõpule viia. samuti anti teada teie algatuste kohta maanteeohutuse asjus, võib-olla ütlete paar sõna selle kohta. suur tänu, härra Van Dalen, kaks minutit. Commissaris, hartelijk welkom. Uh, fijn dat u een ambitieuze lijst. ja, ma tänan teid, härra volinik, siia tulemast. mul on hea meel, et te olete ka nii ambitsioonikas. me oleme eh, siin arutanud eh, Hanna raporti üle ja me oleme näinud ka seda, et transpordis on tegemist teinekord väga kummaliste karistustega, väga kummaliste trahvidega. me sooviksime siin Euroopa tasandil eeskirjade ühtlustamist, mida on oodata, millal tehakse midagi selleks, et meie veoautojuhid juhid saaksid paremini aru karistustest, mis neile määratakse ja et lõpetataks põhjendamatute karistuste määramine. ja on küll äh, juttu olnud sellest, et, et tahmafiltrid tuleb viia sisse kogu Euroopa transpordis, aga äh, siin ei ole näha väga suurt edasiminekut, mõte on küll väga hea ja Saksamaal on juba midagi selles suunas ka tehtud, aga kas siin on oodata ka Euroopa tasandil äh, edasiliikumist? Te ütlete, räägite ka kabotaažist. ma leian, et äh, siin oleks vaja kehtestada äh, kindlad eeskirjad. Euroopas on normid väga erinevad. võimalik oleks kasutada keskkonnasõbralikumaid transpordivahendeid. suur tänu, härra esimees, härra volinik esimene küsimus on seotud finantsressurssidega järgmiseks rahastamisperioodiks. ja ma viitaksin sellele, et kuidas te kavatsete arendada transpordi infrastruktuuri idapoolsetes liikmesriikides. teiseks, kuidas te kavatsete toetada intelligentseid transpordisüsteeme ja elektrooniliste registrite koostoimimisvõimet? peale selle kas see, kuidas te koostasite merenduspoliitika, Euroopa merenduspoliitika integreeritud strateegia, siis kas te võtsite seal arvesse ka siseveekogude transporti, see on seotud ju sadamate, laevastike, keskkonnakaitse, eh, turismiga kas te kasutasite laevastike puhul ka heitmete sertifikaatide süsteemi? võib-olla peale selle saa-, saaksite te meile saata kirjalikult ka teie ettekande, et me saaksime teie tegevust paremini jälgida. suur tänu, härra volinik, vastake siis palun nendele viimastele kuuele küsimusele, piirduge palun kümne minutiga. siis saate vastata ka viimasele kuuele küsimusele. Last question was what about the program, this is uh, viimane küsimus puudutas tööprogrammi. see oli komisjoni ametlik dokument, see on teile ka saadetud, te saate väga kergesti seda ka endale hankida. aga nagu öeldud, võib tekkida ka uusi mõtteid. ma ei vastanud ennem FIE-de ja äh, eriti suurte veoautode küsimustele. eriti gigalainerite või eriti suurte veoautode küsimusele oma vastust ei tea. ükskõik, kuidas neid ka ei nimetataks. peamine küsimus siin on nende sõidukite pikkus ja need sõidukid on sama pikad kui len- äh,, bussid linnades. nii palju vastuseks toetajatele aga omalt poolt võin ma öelda, et meil mingisugust kindlat veendumust ei ole, me kavatseme olemasolevate normide juurde jääda mega või gigalainerite või ükskõik, kuidas neid ka nimetatakse. me ei kavatse neid reegleid muuta. jällegi raha küsimus. kui palju raha ma sooviksin küsida? eelarve on teatavasti piiratud nähtus parlamendiski on meil erinevad prioriteedid ja nende paikapanemine tekitab vastuolusid. loomulikult proua Ajalas kavatsen ma küsida suuremat eelarvet, aga ma tean ka neid rahamehi hästi. ei ole lihtne lisarahasid saada. üks miljard aastas TEN-T võrgustikele juurde, see võib aidata kaasa ainult paarile projektile, isegi kolm miljardit ei ole nii suur raha. seega me peame parem tõhustama koostööd liikmesriikide, äh, erasektori, regioonide, panka, pankade, Euroopa fondide vahel. võtmeküsimus on just, et kuidas neid projekte kombineerida. Leipzigis eelmisel nädalal toimus rahvusvaheline transpordifoorum ja sealgi arutati seda küsimust. ja üks erasektori esindaja ütles, et te teate, et raha on erasektoris küll ja veel. infrastruktuuriprojektid on väga atraktiivsed, aga kuidas neid kombineerida omavahel, see on võtmeküsimus. nüüd FIE-d komisjoni positsioon on olemas, mul ei ole mingisugust kavatsust sellega uuesti tegelema hakata, see läheb ka hääletusele, see küsimus, teie otsustate. võimalike kompromisside kohta ei saa praegu midagi öelda, kompromissidest ei saa lihtsalt senini veel rääkida. parlament peab lihtsalt otsustama, kui nad otsustavad kaasata FIE-d, siis olgu, kui mitte, siis see on teine otsus mul, ma ei kavatse seda ettepanekut tagasi võtta. piiriülesed trahvid. ja küsiti ka erinevate trahvide kohta, erinevate rikkumiste kohta puhul ja erinevuste kohta erinevates riikides. meil on mitmeid mõtteid, kuidas harmoneerida trahvi maksmist, et oleks mingisugune vähemalt harm-, äh, harmoneeritud tavade süsteem. aga piiriüleste trahvide puhul annan ma oma parima, et midagi saavutada, aga tegemist on jällegi tohutult suure teemaga. Te teate seda isegi. samuti on see väga tundlik. ma olen vägagi näiteks huvitatud, kuidas Brüsseli politsei kavatseb väljamaa autode trahvimaksed kätte saada. kuigi Brüsselis on välismaal registreeritud autosid väga palju. see on üks võtmeküsimus, aga lõpptulemuse kohta ei oska ma midagi ennustada. Eurovinjett on väga oluline küsimus. ma jagan täiesti seda arvamust, et väliskulude äh, äh, sissetoomine on väga oluline. me peame aitama ka kaasa neid, kes on kehvemas olukorras, nendele. aga kas Austria esindaja on valmis eraldama öö, äh, oma eelarvest öö, raha teistele riikidele selles küsimuses? isegi paar protsenti oleks tore. ma olen olnud kontaktis ka teiste riikide inimestega ja mõtted liiguvad sellises suunas. kui meil on olemas mingisugune ühtne maanteemaksusüsteem Euroopas, siis kas me saaksime näiteks selle tulusid äh, solidaarsus eesmärgil mingisuguseks Euroopa transpordifondiks ära kasutada? see on võtmeküsimus. Cesar, selle, see, selle toimimine ei ole küsimärgi all, kõik toimub plaanipäraselt, küsimus on selles, mis toimub pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, aga, aga tegemist on väga paljulubava projektiga. ja ma ei usu, et sellega eriti suuri probleeme tekib kehaskännerid praeguse seisuga tulevad ja merenduse ja sadamate puhul koostame me oma tegevuskava, mida me teile ka varsti esitame. me üritame tegeleda jah, tõkete eemaldamise ja parema teenindusega. suur tänu, viimane küsimuste voor. kõigepealt härra Koch, kaks minutit. ja, vielen Dank palju tänu, äh, härra volinik. mis nüüd puudutab äh, raskeveokite muutusid, siis sellega on tõepoolest kiire teine küsimus on see, et meie kodanikud on äh, väga, tunnevad end ebakindlalt, sest Brüsselist tuleb järjest uusi eeskirju ja eeskirju, äh, aga äh, kas kontrollitakse ka kusagil, kas nad on mittediskrimineerivad ja õiglased? Mr Fleckenstein, two minutes. jaa, härra Fleckenstein, kaks minutit, palun. ja mul oleks kolm lühikest märkust kõigepealt ähm, ma äh, haaguksin härra Kroši küsimusega, kas ka teie leiate, äh, et on võimalik kahjudest õppida ja, äh, ja minna edasi sadamate küsimuses arukamate lahendustega. mis puudutab merenduspaketti, siis ma leian, et väga tore on, et sellega lähiaastatel tegelema hakatakse mere erialasid õpitakse aga mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka väljaspool Euroopa Liitu. aga ma leian, et tuleks arvestada ka sellega, et neid kvalifikatsioonitõendeid tuleb siis tunnustada mis aga puudutab heitmete kontrollimist, siis oleks siin vaja järelhinnangut ja ma loodan, et see viiakse läbi võimalikult peatselt. tänan. aitäh, härra Bradburn, kaks minutit ah,. Right, uh... aitäh, viimaks ometi ka mina. jah orgaanituha kohta tahaksin ka mina öelda paar sõna sekka. kõik me teame, et Euroopa Komisjon ei saa vulkaanil käskida purskamist lõpetada, kuid võib-olla tuleks seda kuidagi reguleerida, kuivõrd vulkaan ise kipub kõike reguleerima. ma tahaksin komisjonilt küsida, kas te olete kuulnud Briti telesarjast Jah, härra minister? sest volinik on vastanud Euroopa Parlamendi küsimustele selliselt, et jah, härra minister võiks uhke olla, kui ta seal mängiks. ma küsisin väga lihtsa küsimuse. ma küsisin vastuseks kaebustele, mida mulle on öö, saatnud minu öö, valijad Äh, kes on äh, õhupallilendurid ja kes on küsinud, kas ka nemad võivad taotleda mingisugust hüvitist äh, või abi, siis võttes arvesse, et õhupallilend ei ole ju kuidagi äriline ettevõtmine, vaid see on hobi, siis mina küsisin, kas sellistele hobidele võiks anda erandi teie määrusest, võttes arvesse, et õhupallilenduril oleks selle määruse täitmine väga kulukas ma küsisin sellise küsimuse ja ma olen Euroopa Parlamendis olnud üksteist aastat. Teie vastasite mu küsimusele niimoodi, et see on üheteist aasta jooksul kõige kohutavam vastus, mille ma olen äh, saanud. see on selline põiklev vastus, mis nagu ei tähendagi äh, piisavalt midagi. ma tahaksin küsida, et kas need äh, äh hobi korras õhupallikalendajad võiksid siis saada erandi või mitte? Riike, kaks minutit suur aitäh, härra esimees ja tere tulemast teile, härra volinik. kolm küsimust. kõigepealt, kõigepealt tahaksin küsida selle kohta, kuidas siis rahastatakse neid TEN-T võrkusid. ma arvan, et me oleme kõik saanud päris hästi aru, kuidas tuleks organiseerida TEN-T haldamine ja rahastamine, aga kas te olete ka otsustanud, kas te olete otsustanud kuidas jagada see töö komisjoni ja liikmesriikide vahel ja mismoodi teha koostööd volinikega, kes vastutavad teiste küsimuste eest? ja teiseks tahaksin ma küsida, mida te kavatsete Euroopa Komisjonis ette võtta esimese raudteepaketiga? see läbivaadatud pakett, millest te olete rääkinud, kas see tähendab nii-öelda nullreeglist taganemist ja kas te olete ette näinud ka vajaliku aja selle, eh, nende muudatuste rakendamiseks ja kolmandaks tahaksin ma küsida agentuuride kohta ma tahaksin rääkida eh, patuoinest. Eh, agentuurist, keda kõik peavad patuoinaks kahtlemata on see agentuur, tal on nii-öelda eluõigus, tal on omad ülesanded ning äh, loomulikult võib see ähm, õhu või lennuliikluses turvalisust tagav agentuur äh, olemas olla ja tal on vaja ka eelarvelisi vahendeid äh,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 olulisemaid probleeme on see, et kohtumenetlused kestavad väga kaua, kui on määratud äh, karistusi ja äh, väga raske on neid äh, teis, otsuseid teises riigis ellu viia. minu teine küsimus puudutab liikluskoridore, millised on siin arengud mind huvitab ka raudteeühendus Praha ja Dresdeni vahel. kas siin on oodata mingeid uuendusi? tänan. Thank you, Mrs Ferreira. suur aitäh ja proua Ferreira, kaks minutit. suur aitäh, härra volinik. mul on kaks küsimust. kõigepealt, paljud riigid, mis asuvad Euroopa Liidu välispiiril, äh, kogevad praegu tõsiseid makromajanduslikke probleeme ja see tähendab seda, et nad on sunnitud investeeringuid vähendama, eriti käib see minu koduriigi Portugali kohta. kõik suuremad raudteeprojektid on nüüd äh, jäetud, äh, pandud nii-öelda kalevi alla, lükatud edasi. ilmselt on volinik seda protsessi jälginud ja teinud ka koostööd riikidega, kuidas saaks uuesti prioritiseerida infrastruktuuri investeeringuid ja ära kasutada lähenemist. ja teiseks küsimuseks on abi andmine lennuliinidele. mis saab nendest riikidest, kus stabiilsus- ja kasvupakti tõttu lihtsalt ei ole võimalik anda piisavat abi lennuliinidele, kes vulkaanituha tõttu kannatasid? aitäh ja viimaks tahaksin ka mina ise esitada kiire küsimuse teemal, mida proua Ferreira just käsitles ja see puudutab hüvitist. või kui te tahate, siis võime seda nimetada ka riigiabiks nendele lennufirmadele, keda äh, vulkaanituhk puudutas. praegune olukord on minu silmis selline, et tegelikult sõltub iga lennuettevõtja saatus ennekõike sellest, kui helde on tema enda koduriik, aga probleem on selles, et mõned riigid annavad riigiabi palju heldekäelisemalt kui teised. näiteks mina usun küll, et et Ühendkuningriigis ei saa teatud lennufirmad punast krossigi. sest süsteem lihtsalt on selline, süsteemis on omad nõrgad kohad ja meie jaoks tähendab see seda, et tegelikult on riigiabi andmine praegu väga ebavõrdsetel alustel ja meie transpordikomisjon leiab, et äh, just seetõttu peakski seda abi antama Euroopa tasandil, siis oleks kohtlemine võrd-, äh, võrdne. sellised olid äh, viimased kuus küsimust ja palun, teil on sõna viimasteks vastusteks ilmselt ei saanud ma aru kõikidest nüanssidest, sest mõned küsimused olid niivõrd detailirohked ja kui mul ei ole võimalik anda piisavaid vastuseid, siis me tuleme hiljem nende küsimuste juurde tagasi. Many times in, in raised issues. As I mis puudutab rahastamisküsimust, siis minu meelest on nii, et see küsimus on küll raske ja eelarve on piiratud, kuid infrastruktuur on selline osa elust, kus äh, investeeringud võivad kaasa tuua ka majanduskasvu. samal ajal on muidugi selge, et tuleb arvestada eelarvepiirangutega, kuid on võimalik kombineerida erinevaid allikaid, see on ka meie eesmärk ja Saragossas järgmisel nädalal seda ka tõsiselt arutatakse. on äh, ka mitmeid äh, ideid selle kohta, kuidas kombineerida regionaalset raha, erasektori raha, kuidas rahvusvahelised organisatsioonid saaksid aidata, näiteks Euroopa Investeeringupank, investeerimispank, kuid äh, mul isiklikult mingit kotti rahaga praegu kaasas ei ole. nii et ma ei oska sellele vastata konkreetsemalt, kuid me töötame sellega. Teie küsimus, härra esimees, on väga oluline ning äh, ka lennuettevõtetele tundus see küsimus äh, kõige olulisem, olen nendega kohtunud mitu korda. võib-olla tõesti Äh, võib-olla tõesti on tõsi, et kui antakse mingit abi lennuettevõtetele, tuleks seda anda ühistel äh, alustel, kuid uskuge mind, keegi ei ole kaevanud. Euroopa Komisjon äh, vaatab kindlasti kõiki riigiabi taotlusi väga kriitilise pilguga, kuid praegu ei ole ükski riik esitanud taotlust saada luba anda riigiabi lennuettevõtetele. nii et Euroopa Komisjon jätkab selle olukorra jälgimist ja püüab siis omalt poolt tagada, et riigiabi ei looks ähm, ebaausat äh, konkurentsieelist või ei moonutaks konkurentsi. mis puudutab hobisõitjaid, kes sooritavad õhupallilende, siis sellele ei oska ma tõesti vastata. ma ei tea sellest äh, justkui midagi, kuid äh, luban, et vaatan seda küsimust uuesti et juhul, kui ma olen õhupallide osas andnud mingi ametliku vastuse, mis on ebarahuldav, siis ma tulen selle küsimuse juurde tagasi, ma praegu kohe küll ei oska midagi enamat öelda. mis puudutab Põhjamerd ja Läänemerd ning nende monitoorimist, siis äh, tahaksin siis tahaksin öelda, et ma ei tea, millist mõjuhinnangut te siin küsimuse alla seate? sulfur. väävlisisaldust see on äh, kahtlemata niivõrd tähtis küsimus, et seda me peaksime transpordikomisjoniga lähemalt arutama. tegemist on problemaatilise olukorraga ning liik-, liikmesriigid, kes kuuluvad rahvusvahelisse merendusorganisatsiooni, leppisid äh, ükshäälselt, ühehäälselt kokku, et meil tuleb äh, seada nii väävli kui muude ainete sisaldusele ühtne künnis. ja nüüd siis on inimesed lõpuks aru saanud, et see kõik nii lihtne ei olegi, sest tegemist on komplitseeritud valdkonnaga. aga nagu ka ärielus, tuleb ka siin aru saada, et ei ole nii väga, ei ole nii väga lihtne lihtsalt teha kannapööret ja öelda, et me oleme nüüd meelt muutnud, jah, väävlit peaks vähem olema meres ja teisi asju ka. selline mõtteviisi muutmine on raske ja tulla lihtsalt siia erandit küsima või mingit edasilükka. edasilükkamist nõudma, seda, seda ei saa niisama lihtsalt teha, ettevõtted peavad soostuma sellega, et Euroopa on teinud otsuse. Euroopa on selline kummaline paik, et kui oled midagi öelnud või teinud, siis sellel on tavaliselt tagajärjed. aga me suhtume sellesse väga tõsiselt, sellesse väävli küsimusse, me vaatame, mida saaks edasi teha ja mida peaksid tegema need äh, ettevõtted, kes on selle küsimusega seotud. kuid ma ei usu äh, poliitilises plaanis, et siin midagi midagi väga muutuks ja merendus merenduspaketi kohta ma ütleksin seda, et just äh, meresõit, meresõitjate, meremeeste riigid on sellega rohkem seotud. ja just neil on vaja korralikke reegleid selle kohta, kuidas ähm,, kuidas tagasi saata inimesi. ma ei tea, kas mereagentuurid praegu õpetavad meremehi ähm, selles osas välja või mitte ja mis puudutab raudteepaketi rakendamist, siis äh, me oleme seda arutanud juba mitu korda, tegemist on nii raske küsimusega. me oleme äh, alustanud kakskümmend viis, vabandust, juba kolmkümmend üks äh, rikkumismenetlust liikmesriikide vastu ja me vaatame, mis nendest saab. ja loomulikult, loomulikult me soovime, et see pakett rakenduks, et need muudatused rakenduksid kuid meil on vaja veel mitmeid üksikasju läbi rääkida. ja me peame seda tegema konstruktiivselt ja otsima üheskoos võimalikke lahendusi, minu meelest on, minu meelest vastasin ma kõigele. kuid ei, sadamapakett. meie merendusstrateegia osaks on ka üks plaan, kas te räägite siin sadamadirektiivist? ma ei tea. tegemist on küsimusega, mis tegelikult on laias plaanis juba otsustatud. mina iseenesest toetan sadamateenuste liberaliseerimist, aga kas see on poliitiliselt võimalik, ma ei tea, seda peame veel vaatama. igal juhul on see osa meie merendusstrateegiast, nii et teen ettepaneku seda, seda arutada siis, kui me hakkame merendusstrateegiat üldiselt arutama ja hakkame arutama ka seda, milline on meie suutlikkus seda teemat äh, edasi viia. ka siin on mitmeid naeruväärseid tõkkeid, ma olen sellest teadlik ja tänan teid. The... suur tänu, härra volinik, vastuste eest. võib-olla mõned vastused ei meeldinud, aga vähemalt te vastasite neile ja me ootame teiega edasistki dialoogi Mm, me suutsime ka ajakavast kinni pidada, ma tean, et teil on aega vähe. ja loodetavasti kohtume teiega varsti jälle. mõned meist muidugi kohtuvad teiega meeldivas